mu daamid ja härrad, meie töö jätkub. härra Tobias Proko vastavalt eh, artiklile kuus ja vastavalt taotlusele, mis on tulnud Müncheni ametivõimudelt, on tema ametikohaga Euroopa Parlamendis tegelemas õigusasjade komisjon. aga nüüd me läheme meie päevakorra juurde, kõigepealt rosee veinid ja veinivalmistustavad, mis on lubatud ja kõigepealt saab sõna eh, suulise küsimuse autor proua Lülling. Eh, eh, ma tänan, president, volinik. kvaliteetsete veinide tootjad ja veini asjatundjad ei taha kuulda seda,